nimetatud muudatused. olen nõukogult saanud esimese lugemise seisukohad viie küsimuse osas, kõigepealt avalike dokumentide tunnustamise lihtsustamisega, inimeste vaba liikumise lihtsustamine, Europoli määrus, direktiiv seoses kolmandate riikide kodanike Euroopa Liitu reisimise ja viibimisega, andmekaitsemäärus ning andmekaitse direktiiv dokumentide pealkirjad kantakse käesoleva istungi protokolli ning kolmekuuline tähtaeg, mis parlamendil oma seisukoha kujundamiseks on, hakkab kulgema homsest, kaheteistkümnendast märtsist kaks tuhat kuusteist, kaheteistkümnendast aprillist kaks tuhat kuusteist. õiguskomisjon on teinud ettepaneku avaldada kaks korrigendumit parlamendi vastu võetud aktidele ning vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks lõige neli, kui fraktsioon või nelikümmend parlamendiliiget ei esita vastupidist taotlust kahekümne nelja tunni jooksul, eh, kehtivad need korrigendumid, nad on kättesaadavad täiskogu